The president. austatud president. tere päevast, kallid kolleegid. tere tulemast äh, pärastlõunasele istungile. mis puudutab äh, eilset protokolli, siis see on kättesaadav, kui selle kohta kellelgi kommentaare ei ole. siiski, keegi soovib sõna, palun, kolleeg. aitäh, mina soovin.